herr präsident liebe kolleginnen und austatud kolleegid käesolevaga kuulutan ma neljapäeval üheksateistkümnendal veebruaril kaks tuhat üheksa katkenud euroopa parlamendi istungjärgu jätkunuks austatud kolleegid ma kõnelen nüüd äh, selle riigi keeles, äh, mida mu sõnum puudutab. austatud kolleegid, te olete kuulnud äh, uudiseid sellest, et nädalavahetusel rünnati armee baasi Põhja-Iirimaal kaks